töötatud ja annan teile tagasi need kaks minutit, mis ma eelmisel arutelul liiga palju ära kasutasin. suur tänu. suurepärane. suurepärane, proua volinik, arutelu selle päevakorrapunkti osas on sellega lõppenud ja me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on proua Nikolai raport, milleks on naiste olukord sõja ajal ja annangi kohe sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. Merci domnule președinte doamnă comisar stimați uh, colegi lugupeetud juhataja lugupeetud volinik kallid kolleegid ma arvan et mulle eraldatud nelja minuti jooksul ei suuda ma rääkida kogu uh, raportist kuid uh, puudutaksin siiski mõningaid olulisemaid punkte see raport koostati õigel ajal primitiivsed ühiskonnad äh, leiutasid äh, vägivalla, äh, vägistamise sõja ajal, aga kaasaegses ühiskonnas eksisteerib see endiselt ja tegemist on täiesti ajakohase teemaga, mille tagajärjed on tõsised. see mõjutab ka seda, kuidas riigid toimivad. võtame siin näiteks Kongo konflikti kuusteist vägistamisjuhtumit päevas leiab Kongos aset. me ei ole sugugi mitte seda probleemi veel kaasaegsest maailmast välja juurinud. sellest raportist tuleb selgelt välja, et me peame lähtuma äh, võrdsetest võimalustest ja soolise võrdõiguslikkuse alustest. Ini-, naised peavad olema aktiivsed partnerid võrdsetel alustel, aitama ära hoida konflikte, äh, rahu ära hoi-, rahu alal hoidmine, ülesehitustööd konfliktijärgsetes piirkondades, kõik need on olulised valdkonnad. Euroopa Liit on püüdnud astuda kindlaid samme selle nähtuse vastu võitlemiseks, kuid liikmesriikide tasandil ainult kümme liikmesriiki on vastu võtnud oma liikmesriigi kavad, viis liikmesriiki töötavad alles selliste kavade kallal, mis tähendab seda, et me ei ole suutnud endale seatud eesmärkide suunas liikuda piisuda, piisava kiirusega. Euroopa Liidu välistegevus selles valdkonnas aitab muuta Euroopa Liitu nähtavamaks, meie mõju selgemaks, selgemaks ja need delegatsioonid, kes aitavad kaasa äh, konfliktide lahendamisele koha peal, äh, peaksid äh, nendesse delegatsioonidesse peaksid kuulama ka naised, sellepärast et nemad suudavad aidata kaasa jätkusuutliku sotsiaalse rahu saavutamisele. õiglust ja rahu ei saa rahus, lahus hoida aga meid ümbritsevas maailmas valitseb endiselt äh, karistamatuse tunne ja juurdepääs rahvusvahelisele kriminaalkohtule on seetõttu tähtis. me peame leidma need vajalikud äh, õigusalased võimalused äh, kohtumõistmise tagamiseks. sõjakuritegudes süüdi olevad isikud peavad jõudma kohtu ette, vastasel korral Äh, ohvrid äh, satuvad taas kord ohvriks äh, ning lõppkokkuvõttes satuvad ohvriks kogu, kõik ühiskonnad tervikuna, kuivõrd kõikjal valitseb karistamatuse tunne. Euroopa Liit ja ÜRO peaksid resolutsiooni üks üheksa kuus null ellu viima ja Euroopa Liit peaks ÜRO-ga käima õlg õla kõrval võitluses selle nähtuse vastu Euroopa Liit peab äh, demonstreerima, et äh, liit on äh, otsusekindlalt pühendunud selle nähtuse vastasele võitlusele ja liikmesriikide sõjaväelised struktuurid peavad ka soolise tasakaalu küsimust arvesse võtma inimesi valides, värvates tuleb äh, lähtuda nende kvalifikatsioonidest. väga paljud naised on valmis ka sõjalistes struktuurides äh, juhtivatele ametikohtadele asuma ja seda tuleb arvesse võtta. nagu ma ütlesin, äh, kogu raporti teemat ei suutnud ma katta oma sõnavõtu käigus, kuid tahaksin lõpetuseks veel tänada kõiki variraportööre ja kõiki teisi, kes kaasa aitasid selle raporti sünnile. suur tänu, proua raportöör meil on jällegi rohkem sõnavõtusoovijaid kui aega vaba mikrofoni voorus, sellepärast jällegi tuleb äh, selle järele prioriteete seada, kes veel pole sõna saanud ja katsume ka soolist võrd, soolisest võrdõiguslikkusest kinni pidada. ja kolleeg Matera järgmisena palju õnne teile asepresidendiks valimise puhul ja ma tahaksin tänada ka proua Nikolait selle suurepärase raporti eest. esmatähtis on tagada naiste turvalisus ja julgeolek ja seda eriti sõjakonflikti tingimustes johtuvalt selles, et väga palju on konfliktikoldeid maailmas, näeme me, et äh, seoses sõjategevusega vägivald naiste vastu on väga ulatuslik ja naised on just e, esmased vägivallaaktide ohvrid. kõigel sellel on naistele äh, väga tõsine ulatuslik mõju, seda nii vaimses kui füüsilises plaanis, ka ulatuslik mõju ka nende perekondadele. tegemist on tõesti kriminaalse tegevusega, me ei saa mööda vaadata või lubada sellist karistamatust. väga tähtis on kaasata naised eh, julgeoleku ja rahu tagamisse üldisemas plaanis. suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena üks minut proua Flašikova-Penovale. Eh, suur tänu, härra president viimase kümne aasta jooksul on tehtud väikeseid edusamme naiste olukorra parandamisel avalikus halduses, kasutatud on kvoote. aga sellegipoolest vähem kui kümme protsenti naistest olid kaasatud rahuläbirääkimistesse. naised on väga tähtsad suurteks telgedeks kultuuridevahelistes kommunikatsioonis. naised on võimelised tabusid ja stereotüüpe lõhkuma ja nad on äh, äh, väga head äh, läbirääkijad kriisiolukordades just kohalike elanikega. kultuurilised, religioossed traditsioonid on need, mida süüdistatakse edusammude puudumises naiste olukorra parandamisel, parandamisel, nii et sõja ajal tuleb naisi kaasata juba planeerimisfaasis, sellepärast et naistel on võimalik väga palju seal ära teha. suur tänu, järgmisena kolleeg Romeva Irueda, palun. Yeah, thank you, Chair. Uh, I think this is a crucial issue now suur tänu, ma arvan, et tegemist on tähtsa teemaga, mitte ainult sellepärast, et naiste roll uh, sõjas oleks, äh, on oluline, vaid ka sellepärast, et naised satuvad sageli ohvriks sõjaolukorras. aga naistel on ka tähtis roll rahu äh, tugevdamise protsessis, ühiskonna ülesehitustöös ja muutuste Äh, saavutamise protsessis. ja see on minu jaoks tegelikult äh, kõige olulisem küsimus, mida me peame toonitama mitte ainult oma resolutsioonis, äh, vaid ka äh, nagu ÜRO on teinud seda oma erinevates resolutsioonides oluline on ka see, et Euroopa Liidul oleks oma eriesindaja selles küsimuses seda on ka varem mainitud ja ma toetan seda mõtet, Euroopa Liit Äh, peaks selle teema tooma oma välistegevuse prioriteetide hulka, see pole sugugi vähetähtis küsimus äh, ja äh, me suudame saavutada palju seda võimalust kasutades. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena proua Tšeskova, üks minut. suur tänu. Nad kohutavad äh, kuriteod, mida pannakse toime naiste ja tüdrukute vastu äh, sõjaliste konfliktide puhul, äh, näitavad, et ähm, et tegemist on tõsise probleemiga, seksuaalne vägivald, massiviisiline vägistamine, ja nii edasi ja nii edasi, leiab endiselt aset sõjaolukorras ja konfliktipiirkondades üle kogu maailma. me ei saa leppida selliste inimväärikuse vastaste kuritegudega ja seetõttu olen ma nõus ka raporteeri mõttega, et meil peaks olema ka oma käitumis- või tegevusjuhis sõja ja, ja tsiviilmissioonide jaoks peab olema selge, et seksuaalne vägivald on kuritegu ja mille puhul tuleb rakendada nulltolerantsi põhimõtet ka sõjakonfliktides ja pagulaslaagrites. ma toetan ka seda, et me peame tugevdama naiste rolli kõrgematasemelistes poliitilistes dialoogides, tsiviil- ja sõjalistes missioonides. see peaks olema iga rahuprotsessi äh, eeltingimuseks, aitäh. suur tänu, kallis kolleeg ja veel kaks kõnelejat Äh, saavad sõna vaba mikrofoni voorus kõigepealt proua Nedeltševa. loodan, et hääldasin teie nime õigesti välja, ütleb härra president. suur tänu, härra president esimeses ja teises maailmasõjas kaotasid naised oma pojad ja mehed sõjas, aga nüüd on naised otseselt osalised äh, relvastatud konfliktides, nad on eriti haavatavad nendes olukordades. mul on väga hea meel selle üle, et meie parlament lõpp, lõpuks võtab sõna, et vägivalda sõjaolukorras peetakse sõjakuritegus. ma tahaksin tänada suurepärase töö eest meie kolleegi proua Nikolaid ja mõju ohvritele on kahte laadi, füüsiline mõju ja vaimne psüü-, psühholoogiline mõju, aga tegelikult on see mõju tunduvalt ulatuslikum, see mõjutab ka mehi, kes ei ole suutnud kaitsta oma naisi, see mõjutab ka lapsi ja ühiskonda üldisemas plaanis. nii et me, nii et ne, sellised kuriteod ja nende mõju jääb kestma läbi põlvkondade, läbi aja. ma tänan öö, öö, raportööri selle äh, raporti eest ja naised on etendanud tähtsat rolli, nad on etendanud tähtsat rolli konfliktide lahendamises, seda nii tsiviil- kui sõjalises plaanis. ja väga tähtis on ka see, et meil on ka oma esindaja, minu küsimus, proua volinik, oleks teile see, et kas oleks võimalik sellise äh, naiste esindaja koha loomine, kes osaleks äh, just sellealases töös? suur tänu ja viimase kõnelejana härra Luhan, palun, selles voorus. suur tänu. julgeoleku ja kaitse allkomisjonile valmistab ka see küsimus muret, olen nõus raportööriga. vägivald naiste vastu sõja ajal peab saama karistuse. karistamatus ei ole meie jaoks alternatiiviks kahjuks vägivalda naiste vastu kasutatakse ka sõjalise taktikana tänapäeval ja kahjuks väga paljudel juhtudel keegi ei anna teada nendest juhtumitest ja süüdlased karistust ei saa. välisteenistus peaks konflikti olukordadesse saatma sõltumatu vaatleja selleks, et tagada, et naisi oleks võimalik kaitsta igasugust vormi seksuaalse vägivalla või soolise, sool, sool põhineva vägivalla eest. suur tänu! jah, ma nägin teid küll, kallis proua, kuid meil on ain-, piiratud aeg, ma ei saa kõigile sõna aega ja siis meil lihtsalt tuleb vaadata vastavalt sellele, kes on sõna juba saanud. tõesti, äh, kui kõik saaksid sõna, siis me oleksime siin lihtsalt äh, terveid öid ja seepärast äh, pean ma kõneaega piirama. Äh, proua Schifrel, arvestage nüüd sellega, et äh, teen teile praegu erandi, kuid tulevikus ei ole meil võimalik teile alati sõna anda. igaüks, kes sõna tahab saada, ei saa sõna, aga kuna tegemist on tähtsa küsimusega, siis palun üks minut, enne kui proua volinik saab lõpetuseks sõna suur tänu, härra president, kallid kolleegid, seksuaalne eh, ja massivägistamised kasu-, seda kasutatakse eh, sõjategevuses, sõjategevuse vahendil ja olukord muutub järjest tõsisemaks, eriti just Kongo Vabariigi idaosas ja väga eh, tõsine on ka üldine karistamatus ma olen äh, ise näinud, kuivõrd tõsise äh, olukorraga on tegemist ja milline füüsi, psüü-, psüühiline ja füüsiline mõju naistele on, kes on selliste tegude ohvriks langenud. et me peame võitlema selliste nähtustega ja me peame käsitlema ka seksuaaltervise te teemat. väga tähtis on see, et Euroopa Liit koordineeriks oma tegevused selles osas ja naiste õiguste kaitsmise osas ja ka selles osas, mis puudutab seksuaalkuritegusid sõjaolukorras. et sellised teod on sõjakuriteod ja naised ei ole sõjapidamise instrumendiks, aitäh! suur tänu ja nüüd viis minutit proua Kergeva komisjoni nimel. suur tänu, härra juhataja. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt tahaksin tänada kogu südamest meie raportööri proua Nikolai ja suur tänu ka selle eest, et panite selle küsimuse päevakorda just siis, kui olime rääkinud sarnasest küsimusest. Euroopa Liidus võtame väga tõsiselt naiste rolli ja äh, naiste rolli rahu ja julgeoleku ülesehitamises kolmteist kolmkümmend viis ÜRO resolutsioon äh, on meie jaoks oluline ja meie lähenemine on kõikehõlmav. me äh, lähtume sellest kõigis oma välisprogrammides ja poliitika valdkondades. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses võttis Euroopa vastu kahe resolutsiooniga äh, seoses üldise lähenemise, need on resolutsioonid üks kolm kolm viis ja üks kaheksa kaks viis ja nendest lähtuvalt Euroopa käitub äh, konflikti ajal ja pärast konflikti Äh, naiste äh, osalus, äh, kaitse ja vägivalla ärahoidmine naiste vastu resolutsioonist tuhat üks kolm kolm viis. rahastamine, meil on Euroopa stabiilsusvahend. see on stabiliseerivate meetmete ja suutlikkuse suurendamise äh, instrument, seal on meil õnnestunud tagada soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamine täiel määral. Äh, kes on kõige haavatavamad äh, humanitaarkatastroofide puhul? naised, lapsed, puudega inimesed, vanemad inimesed ja see on meie humanitaartöö üks peamisi eesmärke või peamisi sihtvaldkondi naiste toetamine äh, konfliktiolukorras humanitaarabivahendite läbi on üks äh, võimalus, samuti äh, on meil oma sularaha töö eest programmi osad, mis on mõeldud eraldi ekstra naistele ma lähen Kongosse kolme nädala pärast ja see küsimus, mida siin raportis käsitletakse, on peamine teema, mida kavatsen seal käsitleda, naiste äh, vastase vägivalla ja vägistamise lõpetamine. Äh, Euroopa Liit tegutseb aktiivselt äh, üle seitsmekümnes riigis ja Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid on eraldanud kaheksasada miljonit eurot kahesaja, kahe tuhande kümnendal aastal. Euroopa Liidu kaitsepoliitika suurem osa meie ühise välispoliitika missioone tegelevad ka inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse küsimusega ja meil on nüüd ähm, mitu valmis koolitusmudelit inimõiguste tagamiseks äh, laste ja naiste küsimustes ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal viime selle töö täiesti lõpuni, lõpule. teeme tihedat koostööd sõjalise, sõjaväepersonaliga, kes seda kõikides humanitaarküsimustes, aga iseäranis, mis puudutab naiste rolli. me keskendume välistegevusele, aga meie sisene tegevus on ka oluline nimetades rohkem naisi võtmeametikohtadele meie välisteenistuses näiteks. meie liikmesriigid on ÜRO-s kõige proaktiivsemad, kolmteist liikmesriiki on vastu võtnud liikmesriigi tegevuskavad, teised liikmesriigid, nagu näiteks Saksamaa, on teinud äh, eraldi algatusi äh, naiste äh, rahu ja julgeoleku kohta ja ÜRO resolutsioonid äh, üks, kolm, kakskümmend viis äh, töö lõppes mais ja Euro-, ÜRO on äh, astunud konkreetseid samme selleks, et kaita ja Euroopa Liit on astunud samme selleks, juba samme selleks, et kaitsta kõige haavatatumaid, haavatatumaid gruppe aga meie töö ei ole veel tehtud, me peame jätkama pingutusi kõikides riikides ja üle kogu maailma selleks, et seksuaalset vägivalda ära hoida, tagada naiste piisav esindatus avalikes kogudes ja vastuseks küsimusele, kas Euroopa Liit kaalub eraldi esindaja võtmist siis äh, asepresident Cathy Ashton, meie kõrge esindaja, ütles eelmisel aastal, et ta kaalub inimõiguste esindaja ametikoha loomist ja selle ametikoha pädevuste määratlust ja lõpetuseks tahaksin veel korra tänada teid tänase arutelu eest. suur tänu, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub täna kell kaksteist. järgmisena on proua Regneri raport ja ma annangi sõna kohe raportöörile.